homme. järgmisena on meie päevakorras suuliselt vastatav küsimus, mis puudutab naiste ja tütarlaste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva kaubitsemise vastast võitlust. ja alustuseks annan sõna proua Anna-Maria Koratsa Piltile, kes on selle küsimuse autor, palun. president, volinik, praegu, kui me siin räägime kasutatakse seksuaalselt ära kümneid tuhandeid naisi ja tütarlapsi Euroopas. palun toetage seda algatust, millele on andnud oma toetuse kõik fraktsioonid siin kojas. kutsume üles liikmesriike tegema enamat selleks, et naiste ja tütarlastega kauplemine lõpetataks kui ma uurisin seda teemat, siis äh, rääkisin ka arstidega ja vaadake, siin ei ole võib-olla äh, ühtegi tüdrukut ega naist olnud, kes on olnud nende patsiendid, keda ei oleks teel Euroopasse äh, ära kasutatud. meie inimkaubanduse vastased õigusaktid tuleb ellu rakendada ja tingimusteta seda teha. sest ähm, me kutsume liikmesriike üles tegema enamat selleks, et võidelda karistamatusega, aidata ohvreid, toetada politsei ja kohtu koostööd teha koostööd Europoli ja teiste organisatsioonidega ning kolmandate riikidega selleks, et inimkaubitsejad vastutusele võetaks, tuleb võidelda prostitutsiooni vastu sellega, et peatada äh, naistega kaubitsemine internetis, rahapesu ja tuleb äh, sisendada ohvritele, et nad on nüüd äh, turvalises keskkonnas, anda neile tervishoiuabi ja samuti peame tegema nii, et liikmesriigid rakendaksid ellu ka ohvrikaitse direktiivi. see, mis Liibüas praegu toimub, on täiesti vastuvõetamatu kaasaegses ühiskonnas. see on praeguse aja orjapidamine komisjon peab arvestama eh, soolise dimensiooniga kõikides oma tegevustes ja inimkaubitsejatel ei tohiks Euroopa Liidus olla ühtegi kohta, kus nad saaksid end peita. Eh, mina olen sel teemal raporteid koostanud ja ma tean, millest ma räägin. uus kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta järgne inimkaubanduse vastane strateegia tuleb välja töötada ning inimkaubandust ei tohi lubada. kaks tuhat üksteist võeti vastu direktiiv, kaks tuhat kuusteist koostasime aruande ja rääkisime jälle nendel teemadel. me ei anna alla, me ootame, et komisjon tegutsema hakkaks. suur aitäh, kolleeg tahaksin teile meenutada, et äh, küsimusel oli seitse autorit ja kõik peaksid piirduma kahe minutiga. ja nüüd proua Garcia Perez. suur aitäh! kahekümne esimesel sajandil Euroopas on ikka veel seksiorje, kahekümne esimese sajandi Euroopas kasutatakse naisi ära, kasutatakse ära tööalaselt, seksuaalselt. Äh, tuhandeid naisi on sattunud piiriülese kuritegevuse küüsi. Need on tegelikult ju äh, inimesed, kellel on kõigil nägu ja nimi, keda on sunnitud äh, ja ähvardatud prostitueerima, keda on, on sunnitud töötama lõbumajades Nad satuvad võlgadesse, nad peavad raha maksma organiseeritud kuritegevus, eh, kuritegelikele rühmitustele ja raha, mida maksavad lõbumajade külastajad, läheb kurjategijate taskusse. kordan üle mõned inimesed ütlevad üsna naiivselt, et prostitutsioon tähendab tegelikult valikuvõimalust, inimesed võivad ise otsustada, mida nad oma eluga teevad. aga ma arvan, et Euroopas tuleb äh, mõelda, milline on meie õigustik. kui meil ei oleks inimesi, kes ostavad seksi, siis meil ei oleks ka nii palju kurjategijaid, kes selle abil raha teeniksid ma tean, et Sitsiilias on äh, põllumajanduses palju rumeenlannasid, keda tööalaselt ära kasutatakse, nad saavad vähem kui, kui, kui kuus eurot päevas, nende tööpäevad on põletava päikese all ja väga pikad. haavatavad naised kannatavad Euroopa Liidus, seega Euroopa Liit, selle liikmesriigid peavad äh, naiste ja tütarlastega kaubitsemise vastase direktiivi ellu rakendama. meie õigusaktid peavad olema instrumendid, mis kaitseksid naisi ja tütarlapsi, meil on selline kohustus, me peame olema julged ja kõnelema nende inimeste eest. mingi vabandus ei õigusta meie vaikimist. suur tänu, järgmiseks härra Kerike, palun suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik, kallid kolleegid, arvud on tõesti hirmutavad, üle Euroopa Liidu on um-, üle kuuekümne tuhande eh, inimkaubitse ohvri, eh, kolm neljandikku neist on naised ja tüdrukud eh, ning mitteametlikud arvud on isegi neli korda suuremad ja põhimõtteliselt tuleb kahjuks öelda, et usaldusväärseid andmeid inimkaubanduse kohta ei ole ja neid ei saa ka kunagi olema. aga äh, see ei tohiks meid takistada kõike tegema, selleks, et inimkaubanduse vastu võidelda, laste kuritarvitamise ärakastu vastu võidelda ning võidelda ka äh, organikaubanduse vastu. iga ohver on üks ohver liiga palju. inimesed sunnivad teisi inimesi töötama äh, mitteinimväärsetes tingimustes üle kogu maailma, ka äh, Euroopas on sunnitöö olemas endiselt veel, seda lihtsalt ei ole näha restoranides, hotellides, puhastusteenuse valdkonnas, lihatootmise valdkonnas, ehitusvaldkonnas ähvardatakse ja kasutatakse inimesi ära. me peame rääkima selgete sõnadega prostitutsioonist ja me ei tohi midagi endale ette kujutada üle üheksakümne protsendi Äh, äh, prostituutidest Euroopas, borrellide tänavatel teevad seda, mida nad teevad, sunniviisiliselt, nad ei tee seda vabast valikust. Äh, nad teevad seda selleks, et igakuiselt raha oma kodumaale saata, et oma laps, lapsi toita ja me peame sellisele äh, kriminaalsele vägivallale reageerima, nulltolerantsi tuleb siin äh, rakendada, meil on vaja äh, Euroopa julgeolekuüksuste täielikku koostööd võitluseks äh, inimkaubanduse vastu, meil on vaja üle-euroopalist otsingusüsteemi äh,, mille abil otsida kadunud lapsi, meil on vaja aktiivset koordineeritud tegutsemist ja nulltolerantsi mis tahes äh, inimkaubanduse vormi vastu ja meil on seda vaja kohe, mitte homme, aitäh! E suur tänu. järgmiseks annan sõna Bram Liinarile. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid. Äh, äh, suurem töötajate liikuvus on midagi, mida Euroopas sageli tahetakse, sellepärast et äh, vähene liikuvus on take, tak-, takistus siseturul. aga mina olen teinud tööd raportite kallal, mis äh, tegelevad naistega, kes on äh, orjatööd pidanud tegema näiteks äh, Sitsiilia maapiirkondades, neile ei maksta praktiliselt mitte midagi, isegi siis, kui nad kaheteisttunniseid tööpäevi teevad. räägitakse seitsmest ja poolest tuhandest noorest naisest, kes enamjaolt Rumeeniast pärit on ja keda peetakse kaasa arvatud orjadena kahjuks me teame kõik, et need ametlikud arvud, kui me räägime ärakasutamise ohvritest, on vaid jäämäe eh, veepealne osa eh, ja kui need naised pärast pikka päeva eh, puhkama tahaksid minna, siis sageli ootab neid seksuaalne ärakasutamine, Ähm, maaomanike poolt, töövahendajate poolt, sõprade või tuttavate poolt. ja me peame mõistma asjaolu, äh, seda asjaolu ja me peame Äh, ütlema selgelt välja, et kaasaegne orjapidamine eksisteerib mitte tuhandeid kilomeetreid äh, meist kaugemal, vaid siinsamas Euroopa Liidus ja mitte ainult Itaalias, vaid ka teistes liikmesriikides. kaks kolmandikku nendest äh, ohvritest on Euroopa Liidu kodanikud, enamjaolt on nad naised ja tüdrukud ja sageli kasutatakse neid seksuaalselt ära ja tuuakse neid sel otstarbel üle piiri. meil on vaja õiguslikku, aga esmajoones just moraalset kohust, Äh, ja tahet üles näidata, et neid inimesi kaitsta äh, selleks, et äh, neid ei oleks võimalik ära kasutada. Euroopa Liit kohustab kõiki viima läbi kontrolle ja kaitsma ohvreid äh, ning karistama äh, neid, kes vastutavad selle eest. Äh, ohvrikaitse direktiivi tuleb parandada, ohvreid tuleb paremini kaitsta, ohvritel on vaja suuremat kaitset ning nende piinadest vastutajad tuleb paremini ähm, kohtu alla anda, aitäh! ja järgmiseks annan sõna Raul Jörgile, kaks minutit, palun suur tänu, president ähm,, volinik, ma olen täiesti kindel, et äh, see, et te kindlasti, te hakkate tööd tegema uue strateegia kallal ja loomulikult see oleks samm edasi, kuid äh, need äh, loetelud, mis puudutavad eesmärke, ei ole iseenesest veel strateegia kui me vaatleme naiste ja tütarlastega kaubitsemise vastast võitlust Euroopa Liidus, siis sageli on tegemist ju inimestega, kes lõpuks lõpetavad äh, prostituutidena. mida kavatseb komisjon teha selleks, et äh, vältida äh, prostitutsiooni teenuse ostmist, mida teha klientidega? me peame ikkagi kasutama kõiki võimalikke instrumente selleks, et need inimesed, kes prostitutsioonist äh, kasu saavad ja selle pealt teenivad, saaksid kriminaalkorras karistatud. aga ma tean, et mõned liikmesriigid on vastavaid meetmeid võtnud. näiteks on ära keelatud prostitutsiooni kui teenuse tarbimine ja me peaksime tagama ka selle, et mehed lihtsalt ei saaks osta naisi ja tüdrukuid. et selle raporti koostamisel on väga palju äh, päevavalgele tulnud ning äh, nüüd äh, me ootame, et naistele rohkem toetust avaldataks seoses prostitutsiooniga on meil vaja palju rohkem meetmeid selle vastu võitlemiseks ja me peame kaitsma naisi ja tütarlapsi. me peame nõudluse vastu võitlema, nõudlust tuleb ohjeldada, vastasel korral ei suuda me kunagi võidelda tõhusalt inimkaubandusega. ütleme stopp ja kõik. suur tänu ja järgmiseks annan sõna härra Otasonile kaheks minutiks, palun. suur tänu, härra Kastanto. inimkaubandus on äh, kasvanud Euroopa Liidus, ohvritest on seitsekümmend kuus protsenti naised ja vähemalt viisteist protsenti lapsed ähm, meie andmetel on regist-, registreeritud umbes seitsekümmend tuhat inimkaubanduse ohvrit ja see on tõesti äh, nähtus, mis, äh, mis äh, süveneb ja meie andmed on ainult jäämäe tipp. tavaliselt kaubitsetakse kõige haavatavamate inimestega, naistega, lastega, pagulastega pagulaslaagritest kuusteist tuhat saatjata alaealist on Euroopa Liitu saabunud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimese kuue kuu jooksul ja äh, on suur tõenäosus, et paljud neist langesid maffiaküüsi. Äh, meil on teada, et Nigeeriast pärit naised ja lapsed on sageli sattunud seksuaalse ärakasutamise ohvriks. eelmise aasta üheksa eelmise kuu jooksul, vabandust, üheksa esimese kuu jooksul saabus äh, Nigeeria naisi läbi Liibüa äh, ja paljud neist olid seksuaalselt ära kasutatud, äh, maffia oli ka paljud neist lihtsalt hukanud enne seda, kui nad üldse Itaalia rannikule jõudsid. see on väga karm reaalsus, see on täiesti vastuvõetamatu, Euroopa Komisjon peab midagi ette võtma meil on erinevaid meetmeid, kuid neid tuleb rakendada, jõustada ja komisjon peab olema palju rangem suhetes liikmesriikidega ja nõudes seda, et olemasolevaid instrumente kasutataks. ma arvan, et äh, me peame sellise kõikehõlmava strateegia ko koostama, mis äh, kehtib kogu Euroopa Liidule. suur tänu! aitäh! proua Ajuto järgmisena kolm minutit. aitäh. president, aitäh, volinik. hoolimata kaks tuhat üksteist direktiivist number kolmkümmend kuus, mis käsitleb äh, naiste, tütarlaste äh, kaubandusest ja ohvrite kaitsest, mis on liikmesriikides jõustunud, äh, ei näe me edusamme see nähtus kahjuks on äh, tõusuteel. naised ja tütarlapsed äh, on selle protsessi esimesed ohvrid. seitsekümmend kuus protsenti ohvritest on naised, viisteist protsenti alaealised. Neil on lubatud Euroopas paremat elu, aga kui nad äh, meie liikmesriikidesse kohale jõuavad, peavad nad läbi elama painajaid, mis on hullemad kui päritoluriikides. Nad töötavad mustal turul, neid kasutatakse seksuaalselt ära, neid kasutavad ära kurjategijad. igal aastal kolm miljardit dollarit teenitakse eh, inimkaubandusest, inimsmugeldamisest organiseeritud kuritegelike organisatsioonide puhul ja see on eh, ainult ekspluatatsiooni kaudu Äh, inimene smugeldamine on tihti seotud äh, ka rändekriisiga ja Vahemere lõunaosas mõjutab see eriti just Kreekat ja Itaaliat. kas komisjon kavatseb vastu võtta konkreetseid meetmeid kriisiga võitlemiseks või jääb kogu koorem nende riikide õlule, mida ma mainisin? kas nüüd ei oleks ehk kohane öö, äh, uurida rohkem, mis toimub öö, Äh, piiridel ja see fenomen üles ruulida, ma tuletan meelde, et Euroopa Liit ei ole ainult sihtkoht ähm, kuritegelikele rühmitustele, see võib olla ka ekspluatatsiooni alguskoht. paljud noor, noored naised Euroopa Liidu vaesematest liikmesriikidest reisivad teistesse liikmesriikidesse, kus kriis on väiksem ja kannatavad seal seksuaalse ekspluateerimise käes. ehk siis äh, see sisemine tasakaal Euroopas äh, muutub äh, kehvemaks ja organiseeritud kuritegevus ei ole ainus vaenlane, mille vastu me peame võidelma. Ähm, vaesus mitmetes liikmesriikides on samuti suur ja oluline vaenlane. organiseeritud kuritegevus see toimub meie piiride sees, aga samamoodi ka see vaikne nähtus, me peame selle lõpetama. me kõik kutsume üles konkreetseid meetmeid tarvitusele võtma komisjoni, me peame nulltolerantsi kehtestama, nagu siin on juba kõlanud, nulltolerants inimeste ka kauplemise osas, sest see tähendab orjapidamist ja see läheb vastuollu Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. aitäh! nüüd annan sõna volinik Avramopolsele, kes esindab Euroopa Komisjoni. aitäh, kõigepealt tahaksin äh, tänada ähm, kõiki poliitilisi äh, rühmitusi, kes algatasid selle arutelu, see on väga õigeaegne ja see puudutab teemat, mille kohta me teame, et see on väga tundlik ja väga oluline meie kodanikele. ja tänu Euroopa Parlamendile ähm, on, kes on te pidevalt tegutsenud ähm, koos meiega, võideldes ühiselt selle nähtuse vastu. olen kindel, et me kõik siin saalis oleme nõus sellega, et kui me tegeleme inimsmugeldamisega, siis oluline on eelkõige just äh, tegutseda ja tulemusi saavutada, palju olulisem kui mingid äh, kavatsused või sõnad. moodsad äh, orjaturud Liibüas ja teistes riikides, kus inimesi müüakse ja ostetakse nagu odavaid tarbekaupu, see ei lakka, kui me kohe selle vastu samme ei astu. armutud ähm, inimesed, kes kasutavad ära ähm, lapsi, poisse ja tüdrukuid või haavatavaid äh, täiskasvanuid mehi ja naisi, teenivad ka tulevikus äh, suuri kasumeid, kui me kohe vahele ei astu. Need äh, kannatused ja öö, ähm, ohvrite öö, äh, kahjud ei parane öö, kui me ei kaitse ja ei hoolitse nende eest äh, kohe. kahjuks olukord, nagu te teate, äh, selles ei ole midagi uut ja see ei piirdu ainult äh, ebastabiilsete riikidega. inimkaubandus toimub ka siinsamas Euroopas. ja nagu õigesti välja toodi, on selles äh, nähtuses suur sooline mõõde, aga olemasolevad andmed äh, ei kajasta kindlasti kogu selle nähtuse ulatust. samuti vastab tõele, et need äh, meeleheitel inimesed satuvad ähm, töö või seksuaalse ärakasutamise ohvriks ja see, mida me vajame, on keskendumine selle kuritegevuse eri mm, joontele ja sellele reageerimisele õigete vahenditega, aga tegelik võitlus inimkaubanduse vastu, see ei toimu siin. ja sellega ei tegele Euroopa institutsioonid. see toimub äh, koha peal ja liikmesriikide ametiasutused äh, peavad saavutama tulemusi äh, ka ühiste jõupingutuste läbi. on selge, et äh, komisjon jätkab ähm, nende ettevõtmiste toetamist ja me võime näha näidet sellisest ühistegevusest infos, mida edastab Europol alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septem-, detsembri alg-, alguseni, kaks tuhat nelisada seitsekümmend kuus äh, inimkaubanduse uut juhtumit äh, võeti uurimise alla kümme tuhat kuussada kuuskümmend neli äh, potentsiaalset ohvrit registreeriti, enamik nendest Euroopa Liidu kodanikud. kümme tuhat nelisada nelikümmend üheksa katusalust on kantud äh, andmebaasidesse, enamik neist jällegi Euroopa Liidu kodanikud. kogu, kõikide, kogu selle aja jooksul on äh, ambitsioonikas ja progressiivne lähenemisviis aidanud Euroopa Liidul luua tugeva juriidilise ja poliitilise raamistiku, mis on toonud ähm, Euroopa juhtriigiks äh, globaalsete jõupingutuste juures. aga nüüd tuleb äh, täielikult rakendada ja jõustada meie ähm, õiguslikku äh, arsenali ja teisest küljest äh, ähm, jõupingutusi suurendada sihipäraste meetmetega. mina luban, et saavutame käegakatsutavaid tulemusi, me peame olema operatiivsed selleks, et tõesti midagi ära teha see on põhjus, miks eelmise aasta detsembris, nagu te mäletate, tutvustasin nimekirja konkreetsetest meetmetest, millega tõhustada meie tegevust, mille, millega ähm, katkestada kurjategijate tegevusahelat, et kuidas tagada ohvritele kaitse, kuidas tõhustada sisemisi ja välimisi jõupingutusi koordineeritult, nagu ka laiendada meie teadmuste baasi ja osutada siipärast finantsabi. me jälgime edusamme meetmete osas ja anname parlamendile aru, nagu ka nõukogule, juba käesoleva aasta lõpuks. Euroopa Liidu ülene äh, statistika, äh, mis oleks värske selle nähtuse kohta saab olema kättesaadav kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eduaruandes, sealhulgas äh, soomõõtme kohta, äh, laste kohta ja ekspluatatsiooni erivormide kohta. me analüüsime väga põhjalikult, äh, kuidas liikmesriigid täidavad Euroopa inimkaubanduse vastast direktiivi ja me oleme valmis algatama rikkumismenetlusi, kui see peaks vajalikuks osutuma mis puudutab äh, töötajate kontrolle. Äh, komisjon teeb teise aruande äh, tööandjate sanktsioonide direktiivi rakendamise kohta ja soo, sugu määrib, mängib olulist rolli meie meetmetes, selles osas me teeme koostööd Euroopa globaalse võrdõiguslikkuse instituudiga, andmaks liikmesriikide juhiseid selle kohta, kuidas rakendada äh, inimese mugeldamise vastase direktiivi sätteid ja kuidas äh, kaitsta just soo perspektiivist äh, inimesi. soolise võrdõigusliku dimens-, dimensioon eeldab ka komisjoni, et tuleneb analüüsist, mille komisjon tegi kaks tuhat kuusteist ja näitab et, et kakskümmend protsenti raha saanud äh, projektidest olid soopõhised ajavahemikus kaks tuhat neli kuni kaks tuhat viisteist. tuleviku rahastamisprioriteedid komisjoni poolt peavad tagama, et soo perspektiiv äh, on alati arvesse võetud. ja sellest äh, vaatemikust vaates viimane konkurss Ähm, varjupaiga ja julgeolekumeetmetest äh, seab äh, sooküsimuse prioriteetide hulka. lõpetuseks viimane, järgmine eduarane annab infot ka üle-euroopalise edu osas äh, uurimistegevuses, mis põhinevad liikmesriikidelt saadud infol aastate kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist kohta. aitäh tähelepanu eest ja aitäh eelkõige toetuse eest. me kõik oleme ühel poolel ja tahame lõpetada selle kohutava fenomeni. suur aitäh ja nüüd äh, anname sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele. kõigepealt äh, saab Rahvapartei nimel sõna kolleeg Matera, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president ja minu arvates on äh, irooniline see, et me aastal kaks tuhat seitseteist räägime orjusest, me räägime naistest ja tüdrukutest, keda kasutatakse seksuaalselt ära, keda orjastatakse. üle kogu maailma on väga palju orje, väga paljud neist on ka alaealised ning väga paljud on sunnitud sunnitööd tegema. seksuaalne ärakasutamine või orjapidamine, äh, nendest me peame siin rääkima, me peaksime rääkima tegelikult ju tsiviliseeritud Euroopast, aga äh, selle asemel peame rääkima hoopis millestki muust. see ei ole esimene kord, kui me oleme arutanud äh, inimkauba, kaabitsejate teemat siin kojas ja seda, millised meetmed tuleks selle ärahoidmiseks kasutusele võtta ja kuidas kaitsta ohvreid, aga kui ei oleks nõudlust, ei oleks ka pakkumist meil on vaja rangemat Euroopa Liidu õigustikku, mis võimaldaks meid äh, just keskenduda äh, teenuse tarbijatele. Äh, Euroopa Komisjon peab tegema koostööd Europoli ja teiste ametitega selleks, et tagada, et kõik uurivorganid saaksid suuremal määral oma tööd teha, saaksid kaugemale minna. nüüd on käes aasta kaks tuhat kaheksateist ja meil endiselt on Euroopas seksorjad Äh, Simone Veil on öelnud, et Euroopa peaks olema eeskujuks inimõiguste ellurakendamisel ja nüüd on meie võimalus selleks. suur aitäh ja nüüd annan sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna kolleeg Areenale, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh. suur aitäh inimkaubanduse direktiivi äh, hindamine komisjoni poolt näitab, et seksuaalne ärakasutamine on kõige levinum inimkaubanduse liik. sellele järgneb äh, inimeste tööalane ärakasutamine ja sotsiaaldemokraadid käisid äh, visiidil Sitsiilias, uurisid, mis toimub põllumajanduses ja see oli lausa kohutav, mida nähti, et tegelikult see ei ole ainus piirkond, kus naisi ära kasutatakse. Brüsselis on Nigeeria tütarlaste prostitutsioonivõrgustik, see on ka üks kohutav näide. ja kujutage ette, ettevõtjad kasutavad lihtsalt ära naisi ja tütarlapsi selleks, sellepärast et nad tahavad kiirelt kasumit teenida ja kui seksitöölistest räägitakse, siis inimkaubanduse direktiivi puhul on kõige tähtsam see, et ka Euroopa ettevõtjad peavad vastutama, need, kes ekspluateerivad inimesi, olgu siis eh, tomatikasvanduses, õuna korjamises eh, või mujal, sellepärast et soovitakse müüa äh, madala hinnaga tooteid kallilt supermarketides. see on täiesti vastutustundetu käitumine. liikmesriigid peavad sellest kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta direktiivist kinni pidama ja komisjonil on kohustus seda jälgida sest on direktiiv, aga liikmesriigid seda ei täida. me peame korraldama sotsiaalseid inspektsioone, kontrollima, kas täidetakse so-, tööõigust kas töötajad on kaitstud, siis hakkame kaitsma ka neid inimesi, keda praegu ekspluateeritakse. tänan! Merci beaucoup! suur aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Forenza kuue NGL fraktsiooni nimel. Teil on üks minut, palun. suur aitäh! austatud president me kõneleme täna nähtusest, mis on seotud seksismi ja rassismiga. kuuskümmend kuus protsenti ohvritest inimkaubanduse valdkonnas vastavalt äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruandele on naissoost. Nad on Albaaniast, Marokost, Nigeeriast, Hiinast. sageli kasutatakse neid ka seksuaalselt ära. kuuskümmend seitse protsenti inimkaubanduse ohvritest et äh, on allutatud äh, seksuaalsele ärakasutamisele, seksuaalorjus äh, on seotud patriarhide vägivaldse seksismiga, on väga palju valgenahalisi Euroopa kodanikke, kes sellega seotud on ja samas me püüame väida, et me Euroopas tagame inimõigused Äh, äh, räägitakse, et äh, piir, kaitstakse piire, aga mina tahaksin rääkida inimkaubandusest. siin tsiteeriti Simone Veili, võib-olla peaks hoopis Silvia Berlusconit mainima. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Rentke Roheliste fraktsiooni nimel, palun suur aitäh, lugupeetud äh, president, austatud volinik, kallid kolleegid, naised äh, ja tüdrukud äh, ei ole ohvrid. naised ja tüdrukud tehakse ohvriteks, naised ja tüdrukud on tugevad ja vastupanuvõimelised, kuid väga sageli kasutatakse neid lihtsalt ära. sageli ekspluateeritakse neid süsteemi poolt Äh, mis on tehtud selliselt, et mõned saaksid sellest kasu ja väga paljud selle all kannataksid. ja äh, see ei ole nende naiste nõrkuse märgiks, et neid ära kasutatakse, ei. see on tegelikult märgiks meie nõrkusest, meie laseme sellel juhtuda, meie lubame seda, et nii paljud naised ja lapsed ei saa elada vabalt Euroopa Liidus. Äh, ja vastutus lükatakse ühelt teisele ja kui liikmesriigid on liiga nõrgad selleks, et ellu rakendada direktiivi, mis tegelikult on juba vastu võetud, siis komisjon peab olema tugev. seda sellepärast, et meil on vaja suuremat politseiametite vahelist koostööd ka piiriüleselt, meil on vaja tagada see, et kurjategijad näeksid, et nad peavad oma tegevuse eest ka vastutust kandma, me peame tagama eh, justiits- ja politseivaldkonnas paremaid koolitusi, sest sageli need inimesed ei tea, kuidas tegutseda inimkaubanduse majandusprobleemidega seoses. me peame toetama ka ohvreid, sellepärast et liigagi sageli jäetakse nad äh, üksinda. Äh, tüdrukud ja naised on kahekümne esimese sajandi lõpetamata äh, töö, rakendagem seda seadusandlust ja muutkem seda ähm, kohutavat süsteemi. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Dornano EFTD fraktsiooni nimel. Teil on üks minut. Merci, euh, monsieur suur tänu, president. austatud volinik, nii nagu komisjon ütles, peaaegu üks kolmandik viieteistkümnest tuhandest inimkaubanduse eh, eh, ohvrist Äh, kes registreeriti Euroopa Liidust, olid tegelikult Euroopa Liidu enda kodanikud. Äh, lisaks sellele äh, on meil teada illegaalseid immigratsioonikanaleid, kus kasutatakse ära migrante, meil on lünk ja asüülisüsteemis kahe tuhande seitsmendast aastast alates äh, on juba võimalus äh, karistada äh, liikmesriike, kes inimkaubanduse vastast direktiivi ei täida. Euroopa Liidu vastutustundetu migratsioonipoliitika tekitab küsimusi, sest see võimaldab ära kasutada seksuaalsel eesmärgil naisi ja tütarlapsi On... suur aitäh, proua Trosinski, ENF fraktsiooni nimel. üks minut, palun. suur tänu, president, volinik inimkaubandus, prostitutsioon ja sunnitud kerjamine on kõikides Euroopa Liidu riikides reaalsus, mujal maailmas ka. E, see on seotud ka võltsimisega, narkokaubandusega e, iga päev meie linnades surevad naised, lapsed just külma ja nälja tõttu, sellepärast et maffia neid ära kasutab. tegemist on Euroopa Liidu kodanikega, aga mõned on pärit palju kaugemalt, näiteks nigeerlased, kes on inimkaubanduse ohvriks langenud mida siis te välja pakute? liikmesriigid ei ole meie direktiive rakendanud, ei ole Euroopa Liidu suhtes oma kohustusi täitnud, aga teie eh, eh, ei ole midagi teinud, et peatada maffia mahitatud sisserännet Euroopa Liitu ja tahate veelgi suurendada migrantide vastuvõtukvoote. ja just need inimkaubitsejad kasutavad seda ära eh, ning eh, sisserändajad satuvad orjusesse või kasutatakse neid ära. see on täiesti põlastusväärne poliitika. suur aitäh teile ja nüüd annan sõna proua Tootsile, fraktsioonilise kuuluvat äh,, kuulusate liikmete nimel, palun. suur tänu, inimkaubandus on väga tõsine kuritegu, võib puudutada mis tahes rahvusest inimesi, olenemata äh, soost, Äh, või vanusest ja see on levinud nii Euroopa Liidus kui ka mujal. naised ja tütarlapsed on üle seitsmekümne protsendi äh, inimkaubanduse ohvritest ja rahvusvaheline äh, kuriteostatistika, vabandust, riigi kuriteostatistika Ühendkuningriigis tõendab, et inimkaubanduse ja kuritegevuse ohvriks on langenud kümneid tuhandeid naisi. aga need andmed on ainult jäämäe tipp kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võeti Põhja-Iirimaal vastu eh, inimkaubanduse vastane seadus ja see sillutas teed selleks, et eh, anda rohkem tuge nendele, kes on sattunud inimkaubanduse ohvriks. näiteks nähakse ette hüvitis, näitakse ette eh, lastest ohvritele saated, soodustatakse kriminaaluurimise läbiviimist aga seadusega kõike ei saa lahendada. kui igapäevaelus võib ikka ette tulla, et satute eh, kokku kellegiga, kes on langenud inimkaubanduse ohvriks, kõige parem oleks ikkagi haridus, mis aitaks vältida ohvriks sattumist. aitäh, nüüd saab sõna proua Šoidrova üheks minutiks ja kolmekümneks sekundiks. Děkuji za udělení slova kolegyně a kolego. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. on väga kurb, kui ma kuulen seda, mida siin räägitakse, sellepärast et me ei räägi siin inimkaubanduse mõnest üksikust ohvrist. statistilised andmed räägivad kahe mi-, kahest miljonist ohvrist, see on väga kurb, enamjaolt on tegu naiste ja lastega, kes ohus on on selliseid tööstusharusid ka nagu põllumajandus äh, või äh, kodupuhastusvaldkond, äh, kus on probleeme kõige rohkem Albaania, Hiina, Maroko, Nigeeria, Vietnam on need päritoluriigid, kus need naised kõige sagedamini pärit on. sellist inimkaubandust ei tohi sallida taluda ja väga õige on see, et me otsime tõhusaid lahendusi. Tšehhi Vabariik on nii eh, sihtriik kui transiitriik, me ei ole eh, päritoluriik meie pakume eh, abi ohvritele eriprogrammide abil ja meil on hea koostöö mitmete mittetulundusühingutega. ja sellised ühingud on oluliseks partneriks inimkaubanduse vastases võitluses ja seetõttu mina omalt poolt soovitaksin seda ka teistele Euroopa Liidu äh, riikidele, äh, tehke tihedat koostööd MTÜ-dega äh, ja kindlasti on vaja ka tugevdada tegevust riiklikul tasandil, tuleb konkreetsete sektorite ja piirkondadega tegeleda, need tuleb välja tuua, kus probleeme on, aitäh. Euh, ja nüüd nüüd järgmine kõneleja, palun. härra Martin, poolteist minutit. president, volinik, kas meie väärtused ka midagi maksavad, on neil mõni hind või? jah äh,, eh, Sitsiilia äh,, eh, Sitsiiliast pärit äh, tomatite kilogrammi hind on meie väärtuste hind ja tõesti, need kirstomaatid, Eh, eh, need tulevad meile sellisest süsteemist, kus on eh, need kupjad, kes ekspluateerivad Tuneesia, Rumeenia, Nigeeria naisi ja need orjatöö ohvrid on kõik unistanud paremast elust, aga seda nad ei näe ja tahaksin siin öelda, et ma austan neid, kes, kes tahavad nende inimeste eest võidelda, kuid heast tahtest ei piisa seksuaalse kasutamise ja tööalase ärakasutamise vastases võitluses naiste ja tütarlaste arv, kes on ohvriks sattunud inimkaubanduses, kasvab, seega eh, liikmesriike tuleb karistada, kui nad ei ole vastavaid õigusakte rakendanud võitluseks inimkaubanduse vastu. tänan. suur aitäh teile. järgmisena saab sõna proua Kuneva, poolteist minutit. aitäh, president, härra volinik on ebainimlikud äh, töötingimused äh, Itaalia ähm, kasvuhoonetes ja seenekasvatustes, ka kohtades, kus äh, Tšehhi Vabariigis kasvatatakse ja samuti Kreekas näiteks äh, sparglit, inimkaubandus ja sundtööjõud äh, peaks panema Euroopat häbenema, me ei räägi ainult seksitööstusest, vaid ka põllumajandusest Eh, ka ehitusest, turismist. erinevad majandusharud kannatavad selle nähtuse all ja Euroopa ei saa olla kuidagi uhke, nad ei saa olla uhked seda tüüpi kasvu üle, mis on seotud moodsa ja orjapidamisega. kas komisjon on kontrollinud, kas direktiivid, mis reguleerivad inimkaubandust ja äh, Ehm, hooajatööd, kas neid rakendatakse ka päriselt ellu või huvitavad neid ainult finantseeskirjad. see probleem peab lahenduse leidma ja seetõttu on, on meil vaja nutikaid tööjõukontrolle ja seetõttu rõhutasin just seda raportit, mis käsitleb tööjõudu. me, me vajame läbipaistvaid sisserändajate kontrolle ja me peame tagama, et töö õigused on tagatud selleks, et me kõik saaksime öelda valjul häälel, et oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse, see on ainus viis, kuidas äh, vabaneda hirmust no,. I... aitäh ja nüüd äh, sõna proua Parkerile, kaks minutit. palun. aitäh, president. inimkaubandus ja lastekaubandus äh, töö, tööks või seksuaalseks ärakasutamiseks on Ähm, endiselt käimas, kõige üks kolmandik äh, moodsa ja orjapidamise ohvritest oli last. me alahindame selle nähtuse mastaapi ja ainult näeme seda, mida meile raporteeritakse teatud juhtumite puhul, on siin ka vastuolusid, laste kadumine on julm ähm, reaalsus, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat sisserändajast last läksid Euroopas kaotsi vastavalt Euroopa Liidu andmetele, kõikidel äh, oli lootus paremale elule, aga selle asemel äh, sattusid nad kodu majapidam-, majapidamise orjaks, laps äh, abikaasaks äh, või seksuaalselt ärakasutatuks. kuidas me oleme lubanud inimväärikust niimoodi alandada ja sellele halveneda, kuritegelikud rühmitused kasutavad ära inimesi, lapsi ja naisi tohutud rahasummade eest, ohvreid kasutatakse etturitena kuritegevuse jaoks, iga inimene on asendatav ja üks surm ei maksa mitte midagi võrreldes nende kasumiga. komisjon peab mõistma, et inimeste vaba liikumine teeb olukorda hullemaks, me ei aita ohvreid ja pigem kurjategijad, kuivõrd Euroopa Liit keeldub Ühendkuningriigil laskma kontrollimast tausta, olukord halveneb näiteks lapsed äh, tulevad Kreekast äh, ja jõuavad Prantsusmaale ilma, et äh, keegi teaks. asi ei ole lihtne, aga iga kord, kui me seda arutame, mitte midagi ei muutu, kui seda olukorda öö, ei lahendata, siis ohvritel pole mingit lootust, aitäh. aitäh. nüüd annan sõna proua Heedile, kaks minutit. Sen 2016 så står EU helt utan en strategi för människohandel Detta trots att kommissionär... aitäh! aastal kaks tuhat kuusteist oleme üritanud võidelda inimkaubandusega ja Euroopa Liit on lubanud luua selleks strateegia, aga komisjon seni on ainult teatisega välja tulnud sellel teemal, dokumendiga, mis äh, vaevalt äh, midagi muudab ja ma olen väga pahane, nähes komisjoni sellist reageeringut. ma olen üritanud inimkaubandusest Euroopa Liidus rääkida viimased kümme aastat, on uskumatu, et isegi täna on inimesi, kes ei mõista, kui oluline on selline võitlus. inimestega kauplemine on piiriülene tegevus ja seda on võimalik äh, lahendada ainult äh, piiriülese strateegiaga, me peame olema ambitsioonikamad, mitte vähem ambitsioonikad. sest äh, lõppude lõpuks äh, muidu jätkame mm, ainult halvenema olu-, olukorraga midagi ette võtmata. on ülioluline, et Euroopa Liit asuks tegudele. me räägime äritegevusest, millel on nii palju ohvreid et äh, tundub, nagu nad ei olekski meie jaoks prioriteetsed, kui me tahame selles osas midagi ette võtta, siis tuleb äh, kohtusse saata nende tegude toimepanijad, me peame kaitsma ohvreid, kohtumenetluse käigus äh, ja tahaksin rõhutada, kui oluline on see, et teemat koordineeriks keegi, meil on vaja kedagi, kes täidaks äh, sellist rolli, kes äh, omaks vastavaid äh, ekspertteadmisi ja kes koordineeriks üle-euroopalist tegevust. kui kaua me lubame sellel toimuda, millal komisjon lõpuks tuleb välja strateegiaga, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi? E aitäh! nüüd saab sõna härra Pimento Lopes, üks minut aitäh, president. teame, et organiseeritud kuritegevus äh, saab kasu seksuaalset, äh, seksuaalsest ärakasutamiseks, see on äh, kasumlikum kui narko- või relvakuritegevus. rahapesu ja maksuparadiisid lihtsustavad seda. naistekaubanduse üks eesmärke on ähm, sundabielud, ebaseaduslik tööjõu kasutamine ja orja, orjastavad tingimused, meil on vaja see keelata. prostitutsioon seab tuhandeid äh, naisi orja seisusesse nad kannatavad inimkaubanduse ja muu ekspluatatsiooni all, osad inimesed ütlevad, et äh, prostitutsioon on vabatahtlik, see on naiste õigus, aga see rikub naiste õigusi, nend-, kahjustab nende vaimset ja füüsilist te-, tervist ja mis tahes õigusi. see eelkõige äh, ekspluateerib vaesemaid äh, naisi ja see on inimõiguste rikkumine, me peaksime tagasi lükkama äh, algatused, mida on näiteks Portugalis välja pakutud, millega prostitutsioon legitimiseeritakse ja see legitimise-, legitimiseeriks sellise ekspluatatsiooni. aitäh, nüüd saab sõna härra, härra Panseri, poolteist minutit. aitäh, president! nagu teised on öelnud, me ei pea kaugele, kaugelt otsima, nägemaks ähm, seksuaalset ja tööalast ekspluat-, mutatsiooni, seda juhtub äh, Euroopa Liidus igapäevaselt. ohvrid on peamiselt naised ja tütarlapsed, kes äh, satuvad seksuaalse ärakasutamise lõksu. on ka tööalast ärakasutamist ja paljudes, paljudel puhkudel tehakse tööd väga pikkade päevade jooksul väga kehvades tingimustes, äh, saades väga väikest palka. oleme näinud näiteid selle kohta ka Itaaliast, näiteks naised, kes töötavad põllumajanduses, ebainimlikes tingimustes. Nad teevad nii rasket tööd, et kohati nad ähm, surevad, ähm, näiteks Puglias äh, suri neljakümne üheksa aastane naine kahe tuhande viis, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal väsimusest, kui ta kahe tunni, kahe euro eest tunnis äh, viinamarju korjas. näeme ka piirkondi, kus äh, nende vahendajad äh, on kasutusel, on väga keerukas äh, tööhõivesüsteem loodud, Euroopa Liit peab sekkuma ja reageerima, me ei räägi ainult inimkaubandust, inimkaubitsejatega võitlemisest, vaid tuleb ka nende kaasosalised ja ettevõtted, kes on seotud selle tegevusega, vastutusele võtta. et me ei taha, et inimesed kaotaksid oma elu nende kurjategijate tõttu, meil on vaja ka haridusmeetmeid ja teadlikkuse suurendamist meil on vaja heaolupoliitikat, mis aitab inimestel äh, saada sotsiaalselt ja majanduslikult iseseisvaks, meil on vaja ka paremat õiguste kaitset, meil on vaja meetmeid, millega seda saavutada, niisiis volinik, me peame tegudele asuma. suur aitäh ja nüüd äh, annan sõna proua Valinale, teil on äh, üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president, tere õhtust kõigile, lugupeetud volinik tööta kaitsepuudus on Euroopas kahjuks igapäevane asi. meie tähelepanu on pööratud nüüd selle, sellele laialdasele probleemile ja sellele, et tööjõudu järjest rohkem ära kasutatakse. me näeme, et et äh, et äh, elamisloa andmine ei hoia ära ekspluateerimist äh, ja ekspluatatsioonil on tegelikult naise nägu. tööalane seksuaalne naiste ärakasutamine on naiste hulgas rohkem levinud kui meeste hulgas, seitsekümmend kuus protsenti ohvritest on naised, kolm neljandikku neist on naised ja viisteist protsenti ärakasutatutest on lapsed. meil on selle kõige taustal vaja tugevaid jõulisi poliitikaid, mitte ainult tahteavaldusi, meil on vaja liikmesriikide vahel vahelist koostööd selles vallas, meil on vaja kõikehõlmavaid äh, soolise võrdõiguslikkuse poliitikaid ja meil on vaja sotsiaalset dialoogi äh, rohkem tähtsustada äh, kui me tööõiguse valdkonnas uusi seadusi vastu võtame. suur aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna proua Vood, palun. suur aitäh, austatud president. inimkaubanduse sagenemine on väga murettekitav, eriti just feministide jaoks, nagu me kõik teame, siis naised on haavatavamad mm, inimkaubitsemise osas, eriti just seksuaalse ärakasutamise osas, see nähtus läheb täielikult vastuollu meie väärtustega, see läheb vastu ka Euroopa ja riiklike seadusandlike aktidega, see näitab, et naistele sageli ähm, keelatakse ähm, inimlik äh, elu äh, ja äh, sageli abivajajate hääli ei jäävad kuulda kõlavad kurtidele kõrvadele. sageli me räägime siin inimkaubanduse ohvritest, aga nende ohvrite kogemusi peab arvesse võtma ja meie poliitikad peavad olema eh, keskendunud, suunatud. ja mina tahaksin teada, milliseid samme komisjon on konkreetselt astunud selleks, et inimkaubitsemisele lõpp teha. häbiväärne on näha, et meie valitsused teesklevad, nagu nad võtaksid eh, inimkaubitsemise teemat eh, tõsiselt, kui nad tahavad takistada, takistada takistada pagulaste siia jõudmist, aga eh, ei suhtu teemasse piisavalt tõsiselt, kui me räägime naistest ja transsoolistest inimestest. ma ootan teiepoolset vastust sellele küsimusele, härra volinik. suur aitäh ja nüüd eh, ma annan sõna proua Boylanile. Teil on üks minut, palun. suur aitäh, kaks kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal siin Euroopa Liidus äh, toimub inimkaubandus, ohvreid kasutatakse seksuaalselt ära, töö äh, otstarbel ära. Äh, naised moodustavad suurema osa ohvritest ja praegusel ajahetkel me ei tohi ära unustada seda, et naised ja tüdrukud on kõige haavatavamad, ei ole vastuvõetav see, et inimkaubandus äh, tööalase ärakasutamise eesmärgil on tõusuteel. Äh, on väga oluline, et Euroopa Liit tegutseks äh, selleks, et lõpetada see julm ebainimlik tava. kurjategijad tuleb kohtu ette tuua ning liikmesriigid peavad tegema koostööd selleks, et karistada neid ettevõtteid, kes kasutavad inimkaubitsejat isikute eh, poolt eh, riigidesse toodud eh, ohvreid. inimkaubanduse vastase võitluse direktiiv, hooajatöötajate direktiiv, ohvrite õiguste direktiiv, neid tuleb täielikult ellu rakendada, me peame tegema kõik selleks, et ära kuulata ohvrid, selleks et me teaksime, mis piin on tal läbi elanud ja seda kõike selleks, et oleks võimalik selline nähtus täielikult ja lõplikult kaotada suur aitäh ja nüüd äh, on vaba mikrofoni voor, ma olen saanud siin voorus viis äh, sõnasoovi ja kõigepealt saab sõna kolleeg Zaborska, teil on üks minut, palun. austatud äh, president, austatud volinik. ma käisin sarnasel arutelu siin parlamendis kolmteist aastat tagasi. kallid kolleegid, sellest ajast peale ei ole midagi muutunud. vastavalt äh, inimkaubanduse vastase võitluse eduaruandele enamik ohvreid on pärit äh, Ungarist, Poolast, Rumeeniast ja Bulgaariast. ehk siis äh, viiest Euroopa Liidus riigist Äh, kust äh, ohvrid enamjaolt tulevad, äh, neli nendest on uued liikmesriigid, väga paljud inimesed elavad väga vaestes tingimustes, neil ei ole võimalusi elu parandada ja kui me seda ei mõista, senikaua saab meil olema kaks Euroopat me peame meeles pidama, et tõeline ühtsus ei tähenda piiride eemaldamist, see tähendab solidaarsust ja austust, äh, inimväärikuse austamist ja see tähendab, et me peame võitlema ekstreemse vaesuse vastu ja seda sõltumata piiridest, aitäh! suur aitäh, kallis kolleeg teile ja nüüd ma annan äh, sõna kolleeg Nietzschele, teil on üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud härra volinik naiste ja tüdrukutega kaubitsemine seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil on kahjuks nähtus, mis on tõusuteel. seda vaatamata vastata kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, direktiivile, mis selle keelustab. me näeme väga murettekitavat trendi, mis on mm, olnud tõusudel eriti just eh, pagulaskriisi ajal, eh, kui järjest rohkem jõudis siia saatmata alaealisi. kahjuks sellistele alaealistele me ei suuda pakkuda veel piisaval tasandil kaitset ja nad langevad organiseeritud kuritegelike rühmituste kätte, kes kasutavad neid ära äh, sunnitöösse. Euroopa peab siin tegutsema. me peame tagama, et kõik liikmesriigid eh, inimkaubanduse vastase direktiivi täiel määral ellu rakendaksid, eh, tuleb tagada kurjategijate karistamine, tuleb ohvrid eh, selgeks teha, kindlaks määrata, tuleb ohvreid ka kaitsta, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Marias, teil on üks minut, palun! suur aitäh, härra president. naiste ja tüdrukutega kaubitsemine Euroopa Liidus äh, eksisteerib endiselt statistilised andmed näitavad, et me peame tõsiseid meetmeid tarvitusele ja konkreetseid meetmeid tarvitusele võtma selle, äh, me peame arvestama ka sellega et, et seitsekümmend kuus protsenti protsenti ohvritest on naised ja viisteist protsenti neist on lapsed ja nad tulevad esmajoones sellistest riikidest nagu Ungari, Poola, Rumeenia, Bulgaaria. ning äh, need ohvrid jõuavad ka äh, tööturule, eriti just põllumajandussektorisse. see tähendab seda, et liikmesriigid peavad tegutsema, nad peavad inimkaubandusvastase võitluse direktiivi tõhusalt ellu rakendama, on vaja karistada äh, inimkaubitsejaid tuleb lõpetada äh, nende karistamatuse tunne ja samal ajal äh, tuleb suurendada ka liikmesriikide vahelist piiriülest koostööd. aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna äh, kolleeg Bilbao Barandikale, teil on üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president. lugupeetud volinik, see probleem hõlmas, hõlmab endas ähm, kuritegelikke organisatsioone, mille tegevus on üleilmne ja see tähendab, et meil on vaja ka üleilmset või Euroopa tasandi äh, lahendust, meil on vaja koordineeritud äh, vastust sellele tegev-, sellele kuritegevusele, meil on vaja koordineeritult ja integreeritult tegutseda usaldusväärsete andmete kogumine ning äh, institutsioonide vaheline mitmetasandiline tegutsemine on otsustava tähtsusega, kui me tahame selle probleemiga tõhusalt tegeleda. Baskimaal oleme me viinud läbi koordineeritud kavasid selleks, et tegeleda hooajalist, hooajalise töötajate probleemiga. Äh, nende võrgustike tegevus Ähm, on suurenenud, äh, kas meil on informatsiooni kadunud laste ja äh, organikaubanduse ja ebaseaduslike adoptsioonide vahel, adopteerimiste vahel, kas meil on tõendeid selle kohta? suur aitäh ja nüüd annan sõna kolleeg Epita Teiusele, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. inimeste ekspluateerimine, eriti just naiste ja tüdrukute ähm, ekspluateerimine äh, seksuaal ähm, eesmärkidel ja tööhõive eesmärkidel on nähtus, äh, mis ulatub äh, tagasi antiikaega, aga kahjuks tänaseks on see muutunud väga tulusaks äriks ja see on meie kultuuri häbiplekiks. Euroopa Euroopa Liit koostöös teiste riikidega peaks võtma tarvitusele need meetmed, mida on vaja selleks, et äh, minimeerida seda olukorda ning see nähtus täielikult kaotada lõpuks. Euroopa Liit ei peaks äh, ainult viitama äh, põhiõiguste harta teatud artiklitele, mis keelustavad orjapidamise ja sunnitöö äh, tuleks äh, tunnistada inimeste õigust äh, headele töötingimustele. me peame tegutsema ka nendes riikides, kus seksuaalne ärakasutamine on fakt, tuleb piirata äh, ka inimkaubitsejate kontrollimatut tegevust, tuleb tagada see, et meil oleks karmid karistused selliste vastuvõetamatute kuritegevust, kuritegude eest. suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik Avramopoulos komisjoni nimel, palun. kallid kolleegid, tahaksin alustada sellest, et pean teile aitäh ütlema veel kord selle väga huvitava mõttevahetuse eest, ähm, teie sisuliste ettepanekute eest. Ähm, ma ei saa varjata oma rahulolu selle üle, et tõesti kõik, kes siin saalis on, jagavad ühiseid seisukohti, nii nagu ma vihjasin ka oma sissejuhatuses äh, otsuseid äh, tehakse lähtudes põhimõtetest. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid on näidanud üles tõsist soovi äh, südametunnistuseta äh, kurjategijad vastutusele võtta ja kõige olulisem äh, kaotada ära inimkaubandus ning toetada inimkaubanduse ohvreid. nüüd Euroopa Liidu poliitika äh, on olemas, seega tuleb tagada, et kõik täidaksid ka Euroopa Liidu seadusi eh, ja oma meetmete rakendamisel oleksime me operatiivsemad. seda saab teha siis, kui me oma jõud ühendame. eesistuja, nõukogu, liikmesriigid, Euroopa Parlament, meie Euroopa Liidu ametid, vabaühendused, kõik saavad midagi kohtadel muuta ja me oleme ka otsustanud seda teha. võin teile ainult kinnitada, et Euroopa Komisjon on pühendunud sellele, et ähm, vastavalaseid jõupingutusi suurendada ja paljud nendest õigusaktidest, mida te nimetasite, on juba jõustunud. nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, äh, mina olen igati valmis aitama kaasa nende õigusaktide äh, rakendamisele ja kavatsen teile saavutatud, saavutatust äh, ka hiljem sel aastal aru anda. tänan. suur aitäh.